Fa proprio? Ah? Ja. There are no many Der Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen. tere päevast, daamid ja härrad, ma kuulutan kuueteistkümnendal veebruaril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal katkestatud Euroopa Parlamendi täiskogu osa istungjärgu uuesti avatuks. lugupeetud daamid ja härrad, aasta tagasi algas Araabia kevad, mis paljudele meie lõunapoolsetele naabritele tõi vabaduse. ka